ja kasutama ära selle väljakutseid täis võimaluse Euroopa kodanike jaoks. aitäh, volinik, nüüd on arutelu lõppenud ja hääletus toimub homme. nüüd läheme järgmise päevakorrapunkti juurde meie päevakorras, milleks on härra Soosa Wagneri raport interneti haldamise kohta ja ma annaksingi kõigepealt sõna raportöörile neljaks minutiks suur tänu, proua president. raport, mille koostamise au mul oli koos variraportööridega, puudutab äh, tegelikult äh, interneti määratlemist äh, globaalse avaliku omandiga, mida tuleb juhtida vastavalt üldistele huvidele. sõlt-, lähtuvalt just äh, erasektori äh, mudelist me peaksime loobuma sellest, et äh, ükski riiklik või riikideülene ametkond üritaks kontrollida informatsioonivoogu võrgus. üks peamistest muredest, mida väljendatakse raportis, puudutab interneti nimede ja numbrite määramise korporatsiooni. tegu on eraõigusliku ühendusega, mis, millele laieneb Ameerika seadusandlus ja samas on tema ülesanded äärmiselt äh, olulised. me peame ta säilitama, kuna ta on tegutsenud äh, tõhusamalt, kuid äh, tuleb tagada see, et oleks rohkem Euroopa-poolset osalemist tema struktuurides sest üldiselt on äh, internet üks äh, vahenditest äh, põhiõiguste kasutamiseks ja demokraatlike vabaduste kasutamiseks ja seetõttu on meil vaja paika panna mm, tagatised ka igasuguse tsensuuri mm, vastu, olgu see siis ükskõik kust pärit, nii et vaba juurdepääs internetile oleks tõesti reaalsus ja mitte ähm, illusioon. seetõttu kutsume üles eh, kõiki ähm, loobuma tsensuurist ja filtritest äh, ja nii edasi interneti puhul. piirangud, mis on olulised näiteks alaealiste kaitsmiseks äh,, peaksid piirduma sellega, mis on demokraatlikus ühiskonnas vältimatult vajalik, need peaksid olema kirja pandud seadustesse ja peaksid kinni pidama proportsionaalsuse põhimõttest äh, nii nagu Euroopa Kohus selle oma praktikas ning Inimõiguste Kohus selle oma praktikas paika on pannud. juurdepääs äh, Internetile peaks olema tagatud äh, kõigile kodanikele tõhusal moel, ilma vahet tegemata ja peaks äh, tegema erilisi pingutusi nende inimeste suhtes, kes elavad maapiirkondades nii nagu on öeldud ka digitaalses agendas, mille parlament vastu on võtnud. ma rõhutasin, et on väga oluline, et Euroopa häält oleks selgelt kuulda interneti haldamise küsimustes nii ICANN-is kui ka teistes rahvusvahelistes ühendustes, eriti mm, valitsuste nõuandekomitees või vabandust, interneti haldamise töörühmas, mis toob väga olulisel moel kokku riigid, kodanikuühiskonna ja erasektori ja Vilniuses toimub selle organisatsiooni kohtumine septembris ja loomulikult äh, selle töörühma tegevus ei ole tähelepanu alt äh, välja jäänud, seetõttu äh, pakkusin välja ka nende töömeetodites terve rea meetodeid, muutusi. kõige olulisem on kaitsta Euroopa põhimõtteid, mis on välja toodud aluslepingu teises artiklis, ja äh, arutada neid ka riikidega, kellel on võib-olla teistsugune väärtuste süsteem kui Euroopa Liidul. interneti näol on meil tegu tohutu äh, maailmamerega, mis peaks äh, kaasa tooma suuremat vabadust. lõpetuseks tahaksin tänada koostöötajaid ning komisjoni ametnikke, kes mind väga aitasid, suur tänu, et mind nii hilja veel kuulasite täna suur tänu, nüüd on meil rida sõnasoovijaid vaba mikrofoni raames. kõigepealt härra Voss. suur tänu, proua president interneti olulisus ja loomulikult on see seotud ka eelmise teemaga, on viimase kahekümne aasta jooksul oluliselt äh, kasvanud, äh, on ju ärimudeleid, mis äh, põhinevad täielikult katkematul juurdepääsul internetile me näeme neid arenguid äh, hariduses, äh, samuti sotsiaalsete kohtumiste asendamist äh, internetifoorumitega ja meil on infrastruktuur, mis sarnaneb juba nii-öelda alustoodete või põhitoodetega. nii et me loomulikult tahame mm, selles osas asju mõjutada, aga me näeme seda, ka seda, et Internetti kuritarvitatakse ja me ei saa lubada veebis seda, mis reaalelus on keelatud ja isereguleerimine ei ole võib-olla mm, piisav. ühelt poolt on meil vabadus, teisalt andmekaitse ja eraelu puutumatus äh,, need asjad ei äh, võistle omavahel, kuid nad käivad käsikäes ja me peaksime tegelikult äh, julgustama mm, komisjoni kogu selle teemaga tegelema. aitäh ja proua Roitova! proua president, äh, proua volinik, seni aegu on interneti ilma valitsuste osale, osaluseta ähm, kontrollitud ja see ei ole enam vastuvõetav. küberterrorism ja tsensuur sellistes riikides nagu Hiina annavad selgelt äh, sellest märku ja praegu otsustab tegelikult äh, asjade üle USA valitsus, kuna ICAN allub California seadustele. see ei ole piisav meie huvisid silmas pidades ja ma toetan komisjoni ettepanekut, et me peame Ehm, tõstma läbipaistvust, eh, parandama reg-, reguleerimist ja leian, et võib-olla see agentuur, mis on ette nähtud, ei ole piisav, meil on vaja kohapealset eh, sekkuvat mehhanismi eh, ja samuti näiteks edasikaebamisvõimalust ja rahvusvahelist vahekohtu menetlust ja me peaksime kaasama nii äh, kodanikuühiskonna äh, organisatsioonid kui ka ettevõtete äh, liidud ja ma arvan, et komisjon peaks kõike seda arvesse võtma proua president, interneti kasutamine on oluline nii kodanikele kui ähm, ettevõtetele, arvestades, et äh, sealtkaudu on võimalik äh, kasutada tunduvalt suuremat ähm, arvu teenuseid ja vahendeid ja tõesti võib öelda, et tegu on avaliku varaga, millele peaks olema piiramatu juurdepääs kõigil konkreetsed Euroopa rahastusprogrammid peaksid aitama e-, arendada seda kommunikatsioonivõrgustikku kõikjal ähm, Euroopas, eriti mahajäävate riikide maapiirkondades. see peaks aitama vähendada seda digitaalset lõhet ja tõstma meie konkurentsivõimet võrreldes teiste piirkondadega maailmas. samas peaksime me tagama, et internet oleks äh, turvaline ja et infrastruktuur oleks äh, kaitstud ning selles osas äh, leian ma, et meetmeid ja häid praktikaid tuleks koordineerida rahvusvahelise kogukonnaga. E, ogromnie dziękuję. Chciałem pogratulować e, sprawozdania. E, jedną z kluczowych... Aitäh! Tahaksin tänada raportööri ütleb härra Boris. selle eest, et ta on tegelenud võtmeküsimusega digitaalagendas tulevastel aastatel või lähiaastatel on kõigil Euroopa kodanikel võimalus äh, Internetti kasutada, meil kõigil saab olema lairiba juurdepääs ja selles osas, mis puudutab äh, ICAN-i, siis äh, meil on vaja töötada partnerluse vaimus Euroopa Liitul peab olema teatud mõju selles osas, kuidas korporatsioon töötab, kuid samas eh, tuleb eh, põhiõigusi austada, eh, kaitsta alaealisi ning kogu see interneti hasartmängude küsimus, mis on esile kerkinud, haakub sellega samuti. kuid põhiõigusi tuleb austada internetis ning liikmesriikides peab olema selles osas teatud kontrollivõimalus. kuid äh, kõigepealt peaks Euroopa Liit mängima aktiivset rolli koos ICAN-iga. härra Paska. proua president, head kolleegid, on selge, et äh, internet on tohutu teadmiste ja info allitu-, allikas, aga me peame vaatama ka selle informatsiooni väärtust, sest äh, osa sellest on äh, petlik. koos internetiga jõuab meie majapidamistesse ja ka meie lastetubadesse pornograafia ja hasartmängud ja ma arvan, et äh, need on küsimused, mis ähm, tuleb lahendada koos internetituru avamisega, me peame olema teadlikud äh, nendest äh, tagajärgedest ja se-, sellest, kas ikkagi vanemad suudavad kaitsta oma peresid niisuguste negatiivsete mõjude eest. ka seda peab, tuleb silmas pidada ja see peab olema seotud institutsioonide ning nende ähm, üksuste mm, volitustega, kes seda juurdepääsu tagavad aitäh ja proua Tikau! aitäh, proua president, proua volinik! Euroopa Parlament äh, pakub komisjonile va-, välja äh, või nõuab, et me oleksime siis äh, tõesti esindatud interneti standardimise töörühmades. Euroopa Liidu jaoks on oluline kaitsta äh, Äh, interneti äh, infrastruktuuri äh, jätkusuutlikkust ning kaitsta seda küberrünnakute eest ja küberruumi turvalisust tuleb Euroopa Liidus tõesti kaitsta ning tõsta ka koostööd selles vallas. ma arvan, et on vaja sisse viia lisameetmeid selleks, et tõsta teadlikkust jurisdiktsioonist küberkuritegevuse üle samuti äh, piraatluse osas ning äh, kõneleda sellest kõigi sidusrühmadega. ma rõhutan elektrooniliste äh, teenuste turvalisust ja eriti, mis puudutab elektroonilist allkirja ning seda, mis aitaks tagada need kaks teemat ka piiriüleselt kokkuvõttes peaksime me tõstma kasutajate usaldusväärsust äh, selle vahendi kasutamiseks, äh, nii et nad oleksid veendunud turvalisuses. aitäh ja nüüd ma annan lõpuks äh, sõna volinik Kroosile komisjoni nimel. suur tänu, proua president. Euroopa Parlamendi aktiivne huvi interneti haldamise vastu on väga teretulnud ning aitab meil panna paika Euroopa Liidu lõplikku seisukohta. viimastel aastatel on interneti haldamine muutunud tähtsamaks ja nähtavamaks, sest interneti kasutamine on järjest kasvanud. ma tänan ja kiidan raportööri härra Soosa Wagnerit ja tema kolleege. Te tõesti käsitlete oma raportis väga olulist avaliku poliitika küsimust. selles me oleme väga palju sarnast arutanud, mida teie siin nimetate ja kui me teile tutvustasime digitaalset agendat, siis te võib-olla mäletate, et selles toodi välja ka terve hulk samasid küsimusi. mina tahan eelkõige juhtida tähelepanu sellele, et oluline on Euroopa väärtuste kaitsmine, täpselt nii, nagu teiegi olete välja toonud, ning nende kaitsmine globaalses arutelus. proua president, me peame tagama selle, et Euroopa kodanike ja ettevõtete huvisid ja õigusi võetakse arvesse rahvusvahelises arutelus nende üleilmsete küsimuste osas. meie pea, peaksime järgmisel ICAN-i koosolekul, mis toimub selle kuu lõpus Brüsselis, kaasama ka mitmeid sidusrühmi. kõige olulisem Äh, kohtumine selles vallas loomulikult on Vilniuses sügisel toimuv ja mul on väga hea meel, et Euroopa Parlament kavatseb seal osaleda, see annab väga tõsise signaali ning ma eeldan, et teie teete otsused, kes osalevad, lõplikud otsused, aga loomulikult härra Zosa Wagner peaks kindlasti sellesse delegatsiooni kuuluma. Teie aktiivne kaasatus viimase nelja aasta jooksul selles küsimuses on loomulikult edendanud Euroopa väärtusi. selle eest saan ma parlamendiliikmeid ainult teatada, ainult tänada. lisaks sellele saan ma tänada teid ka väga aktiivse koostöö eest teiste institutsioonidega ja innustada teid jätkama tööd selles samas valdkonnas. tahan rõhutada ka veel seda, mida ütles juba härra Sosa Wagner. meil lasub vastutus, meil lasub vastutus kaitsta alaealisi, et neid ei oleks võimalik interneti teel kuritarvitada ning me peaksime see, peame selle eesmärgi saavutamiseks oma pingutused ühendama. tegu ei ole kerge ülesandega, aga oluline on, et me oleme teadlikud, et see probleem eksisteerib ja sellega tuleb tegeleda. sest on olemas inimesi, kes kasutavad ära kõiki võimalusi kuritarvitamiseks Te nimetasite kõik olulisemad asjad, turvalisus, ohutus ja nii edasi, aga on veel mõned täiendavad võtmeküsimused, millele tuleb samuti tähelepanu pöörata. ma olen täiesti nõus nendega, kes ütlevad, et Euroopa Liidu roll ICANis osalejana ei saa alahinnata, me peame võtma vastutuse ning täitma oma tähtsat rolli. ja loomulikult internet on tohutu väljakutse, lisaks eelistele on tal ka teatavaid puudusi, just nimelt need probleemid, mida ma juba, juba nimetasin, aga ühiselt saame me teha rohkem kui igaüks omaette. suur, suur tänu, proua volinik. arutelu on nüüd lõppenud, hääletamine toimub homme ning mul on viimane teade. homme, viieteistkümnendal juunil kell